kolleegid, jätkame nüüd häälte, hääletuste selgitustega. kolleegid, kes soovivad saalist lahkuda, palun tehke seda vaikselt ja rahulikult, et me saaksime oma tööd teha. Doamna Morvai Kristina. proua Morvai köszönöm szépen mikrofonommal van probléma elnézést. suur tänu minu mikrofoniga on probleemid ütleb kõneleja ja jätkab finantsteenused ja makseteenused ning selle äh, raporti äh, poolt ma hääletasin ma arvan, et väga oluline on see, et eh, makseteenused oleks allutatud väga konkreetsetele reeglitele. ungarlasena on see mulle väga tähtis, sellepärast et igapäevaselt näen ma tegelikult pankade eh, kuritarvitavaid praktikaid, pangad eh, rikuvad tarbijate õigusi ning ma näen ka nende tegevuste järelmeid, kui sadad tuhanded Ungari kodanikud Äh, kurdavad ja ei saa hakkama nende laenudega, mis nad on võtnud äh, välisvääringutes. makseteenused peavad olema allutatud äh, tugevatele reeglitele, hoolimata nendest tragöödiatest, mis välisvääringutes võetavad laenud endaga kaasa toovad, pangad endiselt suruvad peale selliseid teenuseid, maksekaarte ning tooteid Ungari kodanikele lennujaamades ja mujal, me peame seda kõike reguleerima paldies priekšsēdētāja kungs. Mūsdienu ekonomika. kolleeg Mamikins, palun. tänast, tänapäevast eh, majandust ei saa üldse elektroonilise suhtlemiseta ette kujutadagi ning võrreldes eh, vanade aegadega, kus oli võimalik lihtsalt käest kätte sularaha maksta, eh, siis moodne ühiskond on kasutamas elektroonilist Äh, maksevahendite süsteemi aina rohkem. seetõttu on oluline, et meil oleksid õiguslikud põhimõtted, mis elektroonilisi ülekandeid äh, korraldavad ning mida äh, parem on meie seadusandlus, seda parem on seda ka reguleerida. Äh, nii et oluline on see, et meil oleks läbipaistev süsteem, nii et äh, siseturul saaksime me välja arendada äh, korralikke elektroonilisi makseteenuseid. see kõik tähendab makseteenuste standardiseerimist, vahendajate komisjoni ning põhimõtted, kõike seda on vaja reguleerida. see on Euroopa Liidu majanduse jaoks tähtis ning ka inimeste usalduse jaoks. järgnevalt kolleeg Boltšak, palun pane předsedající já se rovněž hlásím. suur tänu mulle sõna andmast president. ma toetasin seda ettepanekut, äh, toetasin meie kolleeg Dajani raportit. mina usun, et selleks, et luua elektrooniliste makseteenuste turgu ning kaitsta tarbijaid, on väga väärtuslik ja väga täht-, tähtis seda on tähtis kaitsta ja hoida makseteenuste kasutamise laiemaks levikuks. mina arvasin, et me peame looma ühtsete elektrooniliste makseteenuste ühtse ala ning see peab olema turvaline ala. me oleme rääkinud elektroonilisest maksemäärusest ja muust, kõik need on finantsvahendid, mis on väga olulised ja äh, meie tarbijad peavad olema teadlikud nendest võimalustest ning kõik see peaks kogu süsteemi toimumist toetama. Sean Kelly saab järgnevalt sõna. suur tänu, president. ma hääletasin selle raporti poolt. ja ma arvan, et äh, härra Tajani tegi suurepärast tööd ning siseturg ühtsetest makseteenustest igal juhul võidab. rohkem leiab aset teenuseid ka piiriüleselt ja väga oluline on see, et meil oleks olemas selged reeglid, et äh, seda olukorda äh, korraldada. minu enda koduriigis on väga palju väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ning need ettevõtted ekspordivad äh, internetis tulevikus kaupu ja sel põhjusel peame me tagama, et siseturgu äh, tugevdatakse nii, et selliseid äh, makseteenuseid saab läbi viia ja see äh, meie töö on selleks abiks. kolleeg Pospišil järgnevalt, palun. Eh, suur tänu teile. ka mina hääletasin eh, selle ettepaneku poolt, sellepärast et eh, elektrooniliste makseteenist teenuste tugevdamist Euroopas piiriüleselt on vaja selleks, et luua makseteenuste ühtset turgu. eile rääkisime me sellest, kuivõrd oluline on justiitsasjades koostöö, digitaalsete turgude ühendamine, selleks et eh, ostmine ja müümine oleks lihtsam veebi vahendusel, kõik need instrumendid peaksid viima selleni, et siseturg eh, Euroopa Liidus lõpuks valmis saab seetõttu tunnustan ma seda ettepanekut ja tunnustan kõike seda, mis elektroonilisi makseid ja nõudeid äh, toetab. ka äh, tasude äh, madaldamine on meie tarbijate huvides. see tähendab seda, et pankade teenustasud vähenevad ja isikuandmeid kaitstakse tõhusamalt. igapäevane pangaga lävimine läheb lihtsamaks ja seetõttu on see ettepanek väga hea, arvan ma. aitäh! Uh, legisla- la propunerea de rezoluție legislația privind creditele ipotecare cazul Spaniei. nüüd eh, läheme edasi järgmise punktiga, milleks on hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid Euroopa Liidus ja esimesena saab sõna proua Morve. kõneleja mikrofon, palun. természetesen igennel szavaztam arra a jelenti-. suur tänu tegemist on raportiga, mis aitab neid, kes on võtnud hüpoteeklaene. ja tahaksin tuua siin statistilised andmed, üheksakümmend viis peret Hispaaniast äh, on kaotanud äh, oma kodu nende laenude tõttu, ütleb kõneleja. olukord Ungaris aga on palju hullem veel nagu juba eelmises sõnavõtus mainisin, inimesed on võtnud äh, välisvääringutes laenu ja ei äh, saa neid tagasi maksta, seetõttu kaotavad inimesed oma kodud. selleks, et äh, tänast olukorda peatada, peaksid juristid ja vabakonnaorganisatsioonid aktiivsemalt tegutsema, nad peaksid ka lugema seda raportit, mis minu Facebooki kontol on avaldatud. järgnevalt palun äh, härra Maamikins. suur tänu teile, president. üks äh, peamisi põhjuseid, äh, miks eelmistel aastatel on tekkinud majanduslangus mitmetes riikides, on see, et Äh, inimesed ei ole suutnud maksta pankadele tagasi neid laene või liisinguid, mis on autode ja majade ostmiseks võetud. loomulikult äh, peaksid laenajad äh, suutma tagasi maksta oma laene ja intressimäärasid, aga nii ei ole võimalik majandust kuidagi hoogustada, kui väga paljud inimesed, eraisikud on maksevõimetud inimeste põhiõiguste hulka kuulub ka seda, et neil oleks eluase ja seetõttu on meil vaja reformida süsteemi, mis lubab võtta hüpoteeklaene sellises tasa, tasemel, et nad suudavad seda ka välja äh, maksta ja seetõttu hääletasime selle poolt. järgnevalt saab sõna kolleeg Boltšak. suur tänu teile, esimees. mina tahaksin väga avalikult öelda, et ma ei toetanud seda raportit. miks? sellepärast et ma arvan, et kui liikmesriikide poliitilised probleemid viiakse üle eh, Euroopa Liidu tasandile ilma igasuguste praktiliste eh, lahendusteta, siis ma arvan, et see kindlasti ei lähe mitte. loomulikult eh, need kuussada tuhat inimest Hispaanias, kes on kaotanud oma eluaseme, nendest on mul kahju. Nad on kaotanud äh, seda seetõttu, et nad on võtnud äh, liiga suure hüpoteeklaenu või pankadel on äh, väärpraktikat. aga loomulikult ma kujutaks ette, et Hispaania valitsus ja peaminister peaks tegema midagi selle probleemi lahendamiseks ja seetõttu ei saanud mina seda ettepanekut toetada, aitäh. me läheme nüüd edasi surmanuhtluse alase äh, resolutsiooniga, sõna saab proua Marve. aitäh, äh, lugupeetud president. Ungaris äh, kehtis surmanuhtlus aastani tuhat üheksasada üheksakümmend üks ja üks kriminaalõiguse professor, mina ise kriminaalõiguse professorina käisin tihti ka kohtuasju kuulamas, tundsin hästi menetlusnorme ja käisin vaatamas just neid asju, kus isikule määrati karistuseks surmanuhtlus. tegemist oli ajaga, kus mina oma eh, õpilastega nägin neid inimesi, kes surma mõisteti ja me külastasime ka vanglaid kus me nägime neid isikuid, kes surmanootluse täideviimist ootasid. ja kuna ma neid inimesi oma silmadega nägin, siis selle resolutsiooni puhul oli mul ka keeruline. ma ei saa ju aktsepteerida seda, et inimesi riigi nimel surmatakse kuid äh, kuna ma olen ka karistusõiguse advokaat, karistusõiguse spetsialist, äh, siis olen oma praktikas tihti näinud, et äh, laste suhtes pannakse toime niivõrd õudseid tegusid, et neid karistusi tuleb tõesti tõsiselt arutada, aitäh. ja nüüd saab sõna kolleeg Pospešil. suur tänu. suur tänu kõnelejal on tehniline probleem, seda ei saa tõlkida. Eh, my musíme a v tom je ta zpráva správná evropská unie musí být lídrem tõlge on taastatud. Eh, me peame endale võtma juhi rolli võitluses eh, surmanuhtlusega. istung katkestatakse tehnilise probleemi tõttu. Um kas te kuulete nüüd äh, prantsuse kabiini? kas tõlge tšehhi keelest üldse toimus? in okei okay. okay. start again äh, palun äh, teil oma sõnavõttu uuesti alustada me loodame, et probleemid on kõrvaldatud ja süsteem töötab, palun alustage uuesti. ma palusin teil uuesti alustada, ütleb president härra Pospešile suur tänu, ma alustan oma sõnavõttu otsast peale, aitäh teile ja lubage mul korrata seda, mida ma juba rääkisin, ma hääletasin surmanuhtluse resolutsiooni poolt sellepärast, et ma olen seisukohal, et Euroopa Liit on rahvusvahelise üldsuse osa ja Euroopa Parlament rahvusvahelise institutsioonina peab inimõigusi kaitsma. me räägime inimõiguste rikkumisest maailmas kogu aeg ja seetõttu peame me võitlema ka surmanohtlusega maailmas on viiskümmend kaheksa riiki, mis jätkuvalt surmanuhtlust kohaldavad viiekümne kaheksas riigis on surmanuhtlus olemas, mõned riigid seda äh, viivad ka täide ja mõnes riigis on äh, surmanuhtlus väga barbaarne, näiteks Hiinas, Iraagis ja Saudi Araabias. on ka riike, kus äh, surmanuhtlust karistusena on kuritarvitatud. näiteks täna hommikul pidasime me debati Al-Nimri küsimuses, tegemist on noore dissidendiga, keda Saudi Araabias ootab brutaalne hukkamine. selliste ilmingute vastu tuleb võidelda igal rahvusvahelisel foorumil, kus võimalik, on vaja nõuda surmanuhtluse kasu, kaotamist. ja meil tuleb korrata ikka ja jälle, et surmanuhtlusele on ka alternatiive, näiteks eluaegne vangistus, aitäh! suur tänu, härra Mamikins! aitäh! igal inimesel on võõrandamatu õigus elule igal inimesel on õigus ka õiglasele kohtupidamisele ning karistused peavad olema õiguslikult põhjendatud. igal isikul peab olema võimalik oma süüd lunastada, kui selleks on mingi realistlik võimalus. surmanuhtlust ei saa seega pidada kaasaegses maailmas tõhusaks karistuseks, eriti arvestades, et alati on mingisugune võimalus et isik, keda karistati, siiski ei olnud süüdi ja see tähendab seda, et inimeselt võetakse elu kuriteo eest, mida ta tegelikult ei sooritanud. eelmisel aastal viis surmanuhtlust äh, täide veelgi sagedamini päris mitu riiki ja surmanuhtluse äh, tähtsuse kasv on väga oluline ka sellepärast, et paljudel juhtudel surmamõistetud isik kuritegu ei sooritanud, seega ma toetan resolutsiooni. härra Kelly suur tänu, lugupeetud president. mina hääletasin ka selle resolutsiooni poolt. ja muidugi on väga tore, et järjest rohkem on neid riike, mis surmanuhtlust enam ei kasuta. eriti oluline on see Euroopa Liidu siseselt me ei tohiks siin Euroopa Liidus üldse olla olukorras, kus me arutame seda, kas uuesti hakata kasutama surmanuhtlust. on tõsi, et pannakse toime ka tõesti jäledaid roimasid ja inimesed on väga ärritatud, on inimesi, kes leiavad, et sellise kurjategija peaks hukkama, kuid siiski näeb tsiviliseeritud maailm ette selle, et inimõigusi austatakse kõikjal ja igaühe puhul me oleme juba kuulnud, et äh, hukatud on ka inimesi, kelle puhul hiljem, võib-olla palju hiljem on selgunud, et nad ei olnud üldse süüdi. sellel põhjusel arvan mina, et õigus elule on äh, võõrandamatu õigus ning mitte kuskil ei tohiks mitte kedagi surma mõista, surmanuhtlus peab lõppema, aitäh. aitäh, kolleeg Makovei. proua Makovei. ma olen surmanuhtluse vastu aastal kaks tuhat neliteist äh, hukati rohkem kui kakssada inimest. iga päev mõistetakse surma inimesi, kes on toime pannud mingi rikkumise, mida, mida arenenud maailma õigus rikkumiseks üldse ei pea või kes on kaitsnud oma õigusi. näiteks me arutasime täna hommikul Al-Nimri juhtumit, Al-Nimri mõisteti surma selle eest, et ta võttis osa rahumeelsest meeleavaldusest. juba mitu kuud on Saudi Araabias äh, amputeeritult äh, inimestelt äh, jäsemeid käsi või jalgu karistusena ja ma tahaksin küsida, kas me kõik elame aastas kaks tuhat viisteist või ainult arenenud osa meist? aitäh, proua Šoidrova! lugupeetud president, aitäh! surmanuhtluse äh, kaotamine on Euroopa Liidu tasandil õnnestunud, aga tegemist on samas ka üldise põhimõttega, äh, millega austatakse inimelu puutumatust ja pühadust. inimelu on kõrgeim väärtus. me teame, et aastal kaks tuhat viisteist on juba hukatud hulk inimesi, aastal kaks tuhat neliteist samuti ja enamik äh, hukkamistest toimus Hiinas. ma toetan surmanuhtluse vastast deklaratsiooni, äh, resolutsiooni, vabandust, ja mitte sellepärast, et ma arvan, et Euroopa väärtusi peab kindlasti eksportima kõikjale maailmas, vaid ennekõike sellepärast, et surmanuhtlust kuritarvitatakse, seda kasutatakse poliitiliseks arvete klaarimiseks, oma vastaste kõrvaldamiseks või äh, nende hukkamiseks, kelle seksuaalne orientatsioon või religioon ei meeldi. ma leian, et see on täiesti vastuvõetamatu ja väga tore, et me oleme selle teksti siin vastu võtnud, suur tänu! suur tänu ka teile ja me läheme edasi järgmise resolutsiooni arutamisega viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid. proua Marve, teil on sõna. Äh, karistuse eesmärk peaks olema eh, kuritegusid ennetada niimoodi, et kurjategijad tulevikus eh, ei läheks samale teele. Eh, ma tsiteerisin seda osa meie karistusseadustikust seoses punase muda katastroofiga Ungaris. selge on, et me ei peaks äh, vaatama minevikku ja peaksime hoopis pilgu suunama tulevikku, püüdma tegeleda õnnetusega nii, et äh, tulevikus selliseid katastroofe aset ei leiaks. selleks, et äh, ennetusega reaalselt tegeleda, on meil vaja omad õppetunnid saada eelmisest äh, tragöödiast, me peame leidma ja äh, ette võtma need, kes vastutavad ning meil on vaja tõeliselt äh, inimeste vastutuskohustus selgeks teha, kes kuriteod on äh, ellu viima, äh, ellu viinud, ainult niimoodi on võimalik tegeleda ennetusega. kolleeg Pospišil, palun. viis aastat tagasi kannatas Ungari kohutava looduskatastroofi tõttu kümme inimest suri, sada viiskümmend eh, sai kannatada ning ma avaldan kaastunnet eh, Ungari peredele. Euroopa hiljutises ajaloos oleme me näinud mitmeid looduskatastroofe ja sündmusi, näiteks eh, kaks tuhat kaks Äh, naftatankeri ümberminek, äh, õnneks mitte keegi surma ei saanud, aga me ei saa isegi äh, kõiki looduskatastroofe ennustada ja ette näha. vahel aga leiavad nad aset seetõttu, et keegi jätab midagi kahe silma vahele ja see sõltub ka sellest, millised on reeglid ohtlike ainete ladustamiseks ning äh, inimeste elusid tuleb säästa, aitäh! kolleeg Palso, palun. suur tänu. viis aastat tagasi kannatas Ungari kõige suurema tööstusliku katastroofi käest, punase muda katastroof keskkonnakomisjon on esitanud suulise küsimuse komisjonile ja nõukogule. tegemist oli väga konkreetsete küsimustega. nimelt, eh, kuidas muuta õigusandlust selleks, et eh, ennetada sellise katastroofi asetleidmist eh, kunagi tulevikus ning kuidas on ette nähtud vahendid selleks, et selle katastroofi finantsjärelmitega toime tulla. komisjon neile küsimustele mitte kunagi ei vastanud ja sellepärast on mul väga hea meel, et nüüd on meil resolutsiooni tekst, mis ütleb väga selgelt välja äh, saastaja maksab põhimõtte ning loob ka erifondi selle katastroofi kahjudega tegelemiseks. härra e Kelly, palun. Uh, excuse me. We, we now discuss about uh... ei, siiski. nüüd äh, tuleb äh, järgmine raport selgitustele, nimelt Anna Zaborska raport. ühesõnaga va-, liikusime siis järgmise punkti juurde. proua Morvai saab kõigepealt sõna. tartuskutam enne ka e- suur tänu. ma jäin erapooletuks selle resolutsiooni hääletamisel ja järgnevatel põhjustel. selle raporti põhisisu seisneb selles, et meie anname rahalisi vahendeid nii-öelda arengumaadele, kes on valmis siis arvestama Euroopa Liidu väärtusi, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust mul ei ole muidugi selle põhimõttega mingisuguseid äh, probleeme, sellepärast et ma olen soolise võrdõiguslikkuse alusel diskrimineerimise vastane. aga me ei räägi siin sellistest asjadest nagu tütarlaste õigused äh, Aafrika riikides kooli minna või näiteks äh, keelust suguelundite moondamisele, mis on täiesti aktsepteerimatu traditsioon aga see raport ütleb ka seda, et abordi näol on tegemist inimõigusega ning need nõndanimetatud arenguriigid peaksid sellest aru saama. ja siin on ka lõikeid, mis puudutavad eh, erinevaid eh, vähemusi ja eh, me tahame neid noorme suruda peale riikidele, andes selle vastu rahalisi vahendeid, mis on aktsepteerimatu. kolleeg Mamikins, palun Äh, inimesed koosnevad meestest ja naistest. ja täiesti loomulik on see, et äh, mõlemad pooled on oma ühiskondade arenguks äh, valmis ja võimelised samamoodi panustama. Euroopa Liidus kahjuks on endiselt olukord selline, et mõned naised teatud vanuses ei kontrolli omaenda e-, elu, nad sunnitakse abielule neile ei võimaldata kooliharidust, aga äh, väga selgelt peaks olema igasugune segregatsioon ja diskrimineerimine soolisel alusel keelatud. ja me peame tagama selle, et ei teki olukorda, kus äh, ühiskonnad on väga vaesed, aga peamine leivateenija on naine. järgnevalt äh, palun nüüd härra Kelly, sest proua Makoveid ei ole ja tõesti, nüüd on teie kord suur tänu! jällegi oli mul väga hea meel äh, koos oma fraktsiooniga äh, hääletada ja selle raporti poolt. meil oli väga tugev alus, viissada kakskümmend äh, poolthäält selle resolutsiooni poolt, mis näitab, et me saame aru, kuivõrd olulised on naised. ja me tahame, et oleks sooline võrdõiguslikkus aga me olime seitsmenda ja üheksateistkümnenda muudatusettepaneku vastu, kus räägiti sellest, et tasuta abort peaks olema kättesaadav arenguriikides. mina ei arva, et see on väga õige lähenemine ja seetõttu me olime nende kahe muudatusettepaneku vastu. Neid ka vastu ei võetud ja saime selle raporti poolt hääletada. aga üleilmse abordi kasutamise vastu laialdaselt me ei oleks. suur tänu, läheme nüüd edasi äh, proua Šoidrovale, proua Saborska raporti kohta. ma ei... Äh, Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vítám. Suur tänu. Mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament äh, on selle raportiga tegelenud, mis puudutab meeste ja naiste võrdseid võimalusi ja võrdset kohtlemist äh, tööhõives. ma arvan, et see on ülioluline teema, millega me peaksime tegelema. Äh, loomulikult äh, sellest teemast räägitakse väga palju, aga praktika näitab midagi muud. meie raportöör härra Saborska on teinud suurepärase töö ära ja ma hindan seda tööd väga kõrgelt, ta on teinud väga hea ettepaneku see, et ainult kolmsada nelikümmend neli parlamendiliiget äh, hääletas selle raporti poolt, näitab, et me ei leidnud äh, väga tugevat konsensust. me kõik USA-le arvame seda, et äh, naised peavad saama meestega võrdset palka. aga vastu võeti erinevaid muudatusettepanekuid selle raporti puhul ja mõnel juhul ma arvan, et me läheme üle subsidiaarsuspõhimõttelt. ma arvan, et kvoot kvoodid ettevõtetele peaksid olema sellesse eh, dokumendis kaasatud, aga see läheb igal juhul Euroopa par-, Euroopa Parlamendi eh, pädevustest üle ja seetõttu ei suutnud ma seda ettepanekut eh, tõeliselt toetada, kuigi see võiks olla praktiline võimalus selleks, et meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne palk oleks tagatud. siiski usun ma, et meil oleks võimalik vähemalt äh, selle ettepaneku väga olulised äh, osad ellu rakendada, mida äh, proua Zaborska on välja pakkunud. suur tänu. proua Zaborska raport, mis puudutab soolist diskrimineerimist, mina jäin erapooletuks siin äh, siin on muidugi konkreetse olukorraga tegemist eh, ja eh, raportöör ise jäi ka erapooletuks, nii et ta omaenda raporti poolt ei hääletanud. Eh, väljaspool seisjale tundub see ilmselt imelik, aga tahaksin seda selgitada. me pidevalt pidevalt toimub äh, parlamendi äh, liikmete töö äh, analüüsimine erinevate firmade poolt ja meediaväljaanded teevad seda samuti ning hindavad vastavalt parlamendi liikmete tööd ja väljaütlemisi. proua Zaborska käitumine näitab, et tema konservatiiv, professionaalne, asjatundlik pidi panema seksuaalvähemuste õigused eh, erinevatesse kohtadesse siia raportisse sisse, see ei vasta tema enda väärtustele ning tulemuseks on tekst, mis ei ole tema enda poolt koostatud. nii et eh, põhimõtteliselt tema tekst muudatusettepanekute läbi kastreeriti, ütleb kõneleja. et tundub, et see institutsioon ei suuda kõrvale minna oma poliitiliselt korrektsetest väärtustest järgmine kõneleja, palun, härra Maminkins sooline võrdus, võrdõiguslikkus ka töökohal on üks eh, kõige olulisemaid Euroopa Liidu põhiväärtuseid. on ilmselge, et äh, töökohale kandideerijaid tuleb kohelda ühtemoodi, vaatamata sellele, milline on nende sugu ja võrdväärse töö eest tuleb maksta võõrväärset palka. ja samas on väga oluline tagada see, et tööandjad garanteeriksid mõlemale soole võrdsed võimalused töökohal loomulikult bioloogilistest kaalutlustest tulenevalt äh, erinevused soode vahel on, aga diskrimineerida soo põhjal ei tohi ja mina toetasin seda äh, raportit selle, äh, sellepärast. proua Siimu. suur tänu. mina hääletasin selle raporti vastu ilmselgete vasturääkivuste pärast. ühes lõikes te nõuate sooliselt neutraalselt töö klassifikatsiooni, aga teises artiklis nõuate jälle siduvaid sookvoote siin raportis on naeruväärne pädematuse peegel. ärgem surugem ettevõtetele peale kvoodisüsteemi, vaid kohelgem naisi õiglaselt. me elame kõik vabas ja õiglases ühiskonnas ja kõige parem viis, kuidas seda ühiskonda säilitada, on anda inimestele võimalus saada töökohti ja positsioone mitte millegi muu kui nende saavutuste najal. positiivsest diskrimineerimisest pole mitte midagi positiivset suur tänu ja nüüd saab sõna härra Kelly. suur tänu, härra juhataja. selle raporti pealkirja lugedes äh, eeldaks, et kõik äh, rahvasaadikud äh, oleksid selle asja poolt, aga mõnedel kolleegidel on olnud raskusi teatud selles sisalduvate soovitustega viiesaja kolmekümne kaheksast inimesest nelisada nelikümmend neli lõpuks hääletas siiski poolt, kuigi me saame aru nende inimeste argumentidest, kes on vastu. ma olin üldiselt ise selle raporti poolt, aga olin vastu äh, muudatusettepanekutele seitseteist, muudatusettepanekule seitseteist osadele üks ja kaks. Finna Koil äh, hääletas äh, fraktsioonis erinevalt selles küsimuses, minu erakond siis, aga sellegipoolest me oleme seisukohal, et meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse osas tuleb veel rohkem ära teha, eriti mis puudutab palgalõhet, pensionilõhet ja, ja edutamisvõimalusi. on minu meelest ilmselge, et palju on juba tehtud, kuid meil on vaja uusi reegleid selleks, et kujuneks tõeline võrdsus välja Euroopa Liidus tänasest. härra Šogor järgmisena, palun. suur tänu, härra juhataja selles raportis äh, on rõhuasetus äh, töö ja pereelu ühildamatuses, ühildamatusel. raporti tekstis viidatakse äh, ka sellele, et töö ja pereelu ühildamise surve toob kaasa ka sündivuse langemise meie ühiskonnad tõesti on praegu väga raskes olukorras, väga kurvad arengud ja kui sündivus jätkuvalt langeb, on tulevik tume. ja loomulikult äh, on iibe vähenemine seotud sellega, et tööturg on nii paindumatu ja naised, kellel on väikesed lapsed, tõesti kannatavad tööturul, nii et palju on veel ära teha selles küsimuses, kuid sellegipoolest ma tervitan selle raporti märkust ebavõrdse tasu kohta võetakse mikrofon kõnelejalt. suur tänu ja sõna on proua raportöör Zaborskal. suur tänu. suur tänu, proua juhataja. mul on äh, väga hea kahju sellest, et paljud ei saanud raportit toetada, sest raportis tegelikult oli väga palju häid soovitusi ma püüdsin juhtida tähelepanu sellele, kui olulised on palgaerinevused naiste ja meeste vahel. ka pärast esimese lapse sundi, sündi muutub vahe veelgi suuremaks. ma püüdsin tõsta esile ka muid aspekte, näiteks arstiabi naistele. kuid ma jäin hääletamisel erapooletuks selle tingisid muudatusettepanekud, millega ma ei saa nõustuda. naiste positsiooni äh, hinnatakse äh, soopõhiselt ning äh, see ei aita lahendusteni jõuda, see ei aita naiste probleeme lahendada. kuid me soovime siiski naiste rolli tugevdada, aitäh. suur tänu selle osaistungjärgu protokoll esitatakse heakskiitmiseks järgmise osaistungjärgu alguses. kui kellelgi ei ole vastuväiteid, saadame kõik vastu võetud äh, resolutsioonid nendele inimestele, kellele need on suunatud. Äh, see osaistungjärk on sellega lõppenud, nii nagu on lõppenud ka arutelu. suur tänu!